kohalikel tasanditel. arvamus rõhutab ka seda, et liitumiseelne abi tuleb komisjoni poolt plaanida niimoodi, et tulevased liikmed eh, saaksid tegeleda tõhusalt eh, toetusrahade haldamisega mis puudutab eh, projekte ning pädevust nende raketamis, rakendamiseks, siis kindlasti on vaja liitumiseelsete abivahendite ning äh, tõukefondide äh, vahendite mm, äh, integreerimist. samuti on siin oluline IPA kaks raamistik ning see kehtib ka tulevikukandidaatide puhul. hääletamine toimub homme ning ainult üks muudatusettepanek on tehtud Libarotšek, meie kolleeg, võtab ka seda väga arvesse. suur tänu! Herzlichen Dank. Der Kollege Posselt. Aitäh, kolleeg Posselt soovib nüüd siin jätkata. jah, aitäh, härra esimees. variraportöörina oma fraktsiooni nimel ma toetan kolleeg Rutšekit ning ka äh, kolleeg Linski muudatusettepanekut, mis täpsustab teksti, kuid läheb üldiselt samas suunas. küsimus on selles, et lähenemiseelse abi kasutamisel on ikka veel viivitusi, haldussuutlikkuse tugevdamisel on viivitusi, kuid me näeme siiski, et viimastel aastatel on Horvaatias väga palju tehtud ning me räägime ju riigist, mis järgmisel aastal on juba Euroopa Liidu liige. Eh, niisiis minu täielik toetus raportile ja kolleeg Rutšeki muudatusettepanekule ning ka kolleeg Minski muudatusettepanekule. Eh, mul on sellegipoolest väike märkus, mis läheb selle rapor-, selle dokumendi poliitikast kaugemale eh, ning mis põhjustab mulle muret ning ma sooviksin väliskomisjoni sellest teavitada möödunud nädalal Tšehhi parlamendi alamkoda ratifitseeris Horvaatia äh, liitumise, nüüd on siis juba kaheksa ratifitseerimist, see on ühelt poolt väga tore, et teiselt poolt ei tähenda see veel kolmandikugi liikmesriikidest äh, ning äh, Äh, jumal paraku, peale Itaalia ei ole veel ükski suurtest liikmesriikidest äh, liitumist ratifitseerinud äh, ning omal ajal oli ju suur eesmärk meil jõuda ratifitseerimisega kolmekümne esimeseks detsembriks lõpule. nüüd aga Ühendkuningriigi esindaja leiab, et need, tema riik ootab veel eh, ning kavatseb alles järgmisel aastal ratifitseerimise ette võtta, nii et eh, kui nüüd esimesel juulil järgmisel aastal peab liitumine juba jõustuma, siis minu arvates niisugune käitumine ei ole aktsepteeritav ning väliskomisjon peaks eh, siin liikmesriikidele survet avaldama, et nad võimalikult peatselt ratifitseeriksid selle liitumise, sealhulgas ka minu enda koduriik, aitäh! For... tänu, härra esimees, ma vabandan, et nüüd teist korda täna juba sõna palusin, aga kuna me räägime siin minu koduriigist, siis ma tunnen kohustust ka paar sõna sekka öelda ma toetan ka seda raportit ja Liberocek on tõesti väga kasulikult äh, kõik need erinevad aspektid välja toonud ja Horvaatia puhul keskendunud kõige tähtsamatele küsimustele nagu ühtekuuluvuspoliitikate vahendite ebatõhus kasutamine ja nii edasi nüüd institutsioonilise ja ministeeriumi tasandil pädevuse suurendamine ja ühinemiseelse abi kasutamine on meie jaoks prioriteediks ja mul on väga hea meel, et neid jõupingutusi on siin ka tunnustatud. ja tundub, et äh, meil tuleb siin probleeme tunnistada ka siis, kui me räägime ka nende summadest, mida järgmises finantsraamistikus Horvaatiale soovitakse ette näida, näha ja ja Horvaatia kohe kindlasti pingutab ka omalt poolt selleks, et ära kasutada neid vahendeid ja tuleb tunnustada ka neid püüdlusi, mis on tehtud siin raporti koostamisel ja ka soovituste tegemisel on näha, et ühiselt pingutatakse selle eest, et Horvaatiast saaks kohe hästi toimiv uus liikmesriik. suur tänu! Ich danke für die Unterstützung und ich habe ma tänan toetuse eest ja mul ei ole rohkem mingeid kommentaare, aitäh! Aber wir sollten, was der Kollege Posselt äh, gerade mal gesagt hat, me peame tõepoolest pöörama tähelepanu sellele, mida kolleeg Posselt siin eelnevalt mainis ning meil on vaja selle teemaga tegeleda, see on ilmselt huvipakkuv teema. ning me peame ka vaatama, mis on need põhjendused, miks osad riigid ratifitseerimisega veel viivitavad, olete nõus? nüüd on meil väike katkestus töös, sest meil tuleb oodata äh, kolleegide järel. nii et äh, me nüüd peame ootama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 the lady who made the report. Meine Damen und Herren. austatud daamid ja härrad, mul on hea meel tervitada siin kolleeg Kaczmarekit, kes on Valgevenega suhtlemiseks loodud delegatsiooni juht ning härra Pružekit, kes äh, tegeleb samuti sellega, et tegeleda siin spordivõistluste ettevalmistamisega. ja mul on hea meel selle üle, et meie juurde on tulnud ka proua Julia Kosteleva, kes räägib meil äh, sihipäraste sanktsioonide mõjust Valgevenele, äh, sellest, kuidas saavutada meie eesmärke. see huvitab meid mitte ainult Valgevene aspektist, vaid ka üldisemas plaanis. ning äh, meil on siin ka härra Viigand, äh, kes on Euroopa Välisteenistuse Euroopa ja Kesk-Aasia küsimuste eest vastutav tegevdirektor ma soovin teid paluda, et äh, me annaksime kõigepealt sõna proua äh, Korostelevale, et ta tutvustaks meile oma ettekannet. proua Kostel, äh, Koroleva, sõna on teil. suur tänu. oma lühikeses ettekandes annan ma teile ülevaate meie uuringu tulemustest, mis äh, käsitles äh, sihipäraste sanktsioonide mõju Valgevenele. pärast äh, lühikest sissejuhatust keskendun ma võtmeküsimustele, mis on seotud võtmemajandussektori osalejatega Valgevenes, suuremad ettevõtted ja nii edasi. ja edasi lähen sihipäraste sanktsioonide mõjuhinnanguni ning teen ka mõned soovitused ja kokkuvõtted selle järel. loomulikult äh, poliitiline survestamine äh, Valgevenes algas üheksakümne viiendal aastal Lukašenko püüuga oma presidentaalseid võimeid äh, suurendada ning pärast novembri rahvaküsitlust muudeti ka põhiseadust parlament äh, asendus Rahvusassambleega ning äh, pärast seda on Valgevene ametivõimud äh, edendanud poliitikat, mis on kodanike vabadusi ning inimõigus süsteemselt õõnestanud. pärast presidendivalimisi kahe tuhande kümnendal aastal nägime me seda, et opositsioonijõud suruti täielikult alla ning samuti on alla surutud ka protestid, äh, vallandatud on neid töötajaid, kes on olnud režiimi vastased ning samuti on kõrgkoolidest välja visatud neid, kes ei ole parteiga ühte meelt. Euroopa Liit äh, reageeris äh, nendele sündmustele sanktsioonide rakendamisega äh, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta jaanuaris. seal algas reisimiskeelust, relvaeksportidest ning varade külmutamiseni välja konkreetselt olid sihitud äh, mõned isikud, kes olid, äh, keda peeti vastutavaks äh, tagakiusamiste eest Valgevenes. reisimiskeeldu ja varade külmutamist rakendati ka suurte ettevõtete omanikele, keda režiimiga seostati ning minu kaks väga olulist küsimust, mida ma uuringus esitasin, oli kõigepealt, milline on siipärased sanktsioonid, äh, kuidas on mõjunud äh, Valgevene poliitilisi muudatusi mõjutanud ning äh, teine küsimus, kas oleks mõistlik sanktsioone laiendada selleks, et soodsaid tulemusi saavutada? praegune Euroopa Liidu sanktsioonipoliitika Äh, Valgevene suhtes, äh, me võiksime näha seda kui nutikaid sanktsioone, mis on suunatud konkreetsetele isikutele ning see aitab ühtlasi ka vähendada äh, üldiselt negatiivset sanktsioonide mõju ühiskonnale tervikuna. sanktsioonide raamistikku pidin tuvastama selle uurimuse raames ning konkreetselt sanktsioonide eesmärgid, objektid ning ka äh, võtmeettevõtjad, äh, kes on seotud poliitilise äh, eliidiga. selleks, et režiimi eliit ja nendega seotud isikud tuvastada. vaatasime kõigepealt äh, läbi äh, reisimiskeelud, mis Euroopa Liidu poolt on rakendatud ning samuti vaatlesin lähemalt äh, Vene eliiti, kes on seotud tänase Valgevene juhtidega, äh, kasutasin selleks veebiportaali, mis alates kahe tuhande seitsmendast aastast äh, on Vene ärieliidi mõjusid kajastanud äh, Valgevenes, selles andmebaasis on üle tuhande eraettevõtja ning režiimiga on tihedalt seotud ka kaks tuhat, kakssada mm, ettevõtjat äh, Valgevenes. see portaal on uurinud äh, nende ettevõtete äriedu mm, ning seotust poliitikutega ja samuti nende mõjuvõimu suurenemist äh, seoses lobitegevusega mm, valitsuse juures. selle uuringu põhjal tuvastasin ma seitse inimest Äh, ja teada on, et nendel seitsmel isikul on ka väga tihedad äh, suhted president Lukašenka ja tema perekonnaga. ma ei hakka detailselt igast nendest inimestest rääkima, aga ma tahan rõhutada lihtsalt, et esiteks Euroopa Liit on juba sisse viinud sanktsioonid kolme nende inimese puhul aga loomulikult Eh, ettevõtete ettevõtete nimekiri, kes on mustas nimekirjas, neid on rohkem, inimesi on seal samuti rohkem ja nemad võiksid olla ka sihipäraste sanktsioonide eh, objektid tulevikus. Mm, küsimuste-vastuste voorus saan ma ehk detailsemalt rääkima seitsme, nendest seitsmest inimesest, aga äh, minu oluline mm, asi, mida ma tahaksin siin rõhutada, on see, et nendel seitsmel inimesel on väga oluline mõjuvõim, sellepärast et nende ettevõtted on väga suured ja need panustavad äh, oluliselt äh, Valgevene majandusse, aga samuti on neil tihedad suhted äh, ka valitsusvõimudega Valgevenes. Nendel ettevõtetel on väga suur oluline panus Valgevene SKT-sse ja Äh, siin on olulised sektorid, äh, masinaehitus, äh, masinaehitus on peamiselt suunatud muidugi Vene turule, edasi toiduainete töötus, tööstus panustab väga oluliselt Valgevene majandusse ja SKT-sse ning samuti oleme, on see majandussektor suunatud SRÜ ja Venemaa, Venemaa suunal. Mm, edasi ähm, Äh, kemikaalide tööstus äh, ning äh, just kemikaalisektoris on väga oluline see, et nemad mineraalide ja kemikaalide toet-, tootjatena suunavad oma tegevuse põhiliselt Euroopa Liidu turule väga oluline on nende roll ka kogu Valgevene eksporti silmas pidades ning äh, seda oleme näinud kahe tuhande üheteistkümnenda aasta ekspordinäitajatest. Äh, kolmkümmend üheksa protsenti kogu mm, välisturule suunatud kaubandusest äh, toimub selles sektoris. ka peamised ähm, maavarad, mida kahe tuhande üheteistkümnendal aastal kõige olulisemalt äh, eksporditi, olid äh, äh, nafta ja rafineeritud naftatooted. nii et peamised maavarad, mida on eksporditud Valgevenest, on tavaliselt olnud suunatud Euroopa Liidu turule debatid, mis puudutavad äh, sanktsioone, tavaliselt piirduvad sellega, kas sanktsioonid on olnud edukad või mitte. ja praeguseni oleme me äh, rääkinud peamiselt, millised äh, mõjud on sanktsioonidel olnud. kõikehõlmavad piirangud tavaliselt ei, teo-, teoorias on, teoreetilises kirjanduses äh, on äh, välja toodud, et kõikehõlmavad äh, takistused tavaliselt ei mõjuta autoritaarseid režiime, seetõttu tuleb midagi muud ette võtta. Ning loomulikult üldist elanikkonda mõjutaks sellised sanktsioonid hävitavalt samuti kui me vaatame sanktsioone mm, Valgevenele, siis loomulikult naftatoodetele äh, seatavad sanktsioonid oleksid väga olulise mõjuga. aga kuna Euroopa Liit ei ole ainus kaubanduspartner äh, Valgevenega, siis äh, võiks need ekspordiartiklid suunata lihtsalt kas SRÜ või val-, või Venemaa turule nii et äh, võib juhtuda, et äh, Venemaa võtab üle äh, olulised majandussektorid Valgevenes. nii et nagu ma ütlesin, siis ilmselt sanktsioonid mõjutavad rohkem täna režiimi osalisi ning samuti mõjutavad ühiskonda tervikuna mis tähendab, et, et see mõjutab kõige ta-, tavalisemat inimest Valgevenes kõige olulisemalt ähm, ning äh, mõjutab äh, negatiivselt äh, kogu ühiskonda. nii et loomulikult rikaste ettevõtete, jõukate ettevõtete ning nende varade külmutamine ilmselt oleks väga oluline, see mõjutab konkreetseid äh, ettevõtjaid, aga samuti ka nende lisandväärtusega majandustegevusi. aga see võib äh, kasu tuua äh, rivaalidele, näiteks Vene ärimeestele. extraction and as uh, you can see from nagu me näeme, et teatud äh, ettevõtjate profiilidest, äh, siis ka Lukašenka perekonnaliikmed on väga oluliselt äh, selliste äritegevusega seotud ning ka Lukašenko pereliikmed on, on seotud nende kõrgetasandiliste äriettevõtjatega. aeg saab otsa, nii et ma lähen edasi soovituste juurde sest äh, tegelikult minu kokkuvõte on ka seotud äh, soovitustega Valgevene jaoks. nii, kõigepealt siis äh, sümboolsetel eesmärkidel reisitõkete sanktsioonid, mis praegu on aktiivsed, neid tuleks jätkata Euroopa Liidu poolt. Need inimesed, kes on konkreetselt opositsiooni allasurumise eest vastutavad, tuleks kindlasti niimoodi piirata edasi, relvaembargo äh, on ka sümboolne võim pigem, sellepärast et äh, Valgevene ei ole praegu sõjaseisukorras ja ilmselt ei ole huvitatud ka oma sõjalise potentsiaali ähm, edasisest arendamisest. edasi, sihipäraste sanktsioonide kasutamine äh, eliitärimeestele peaks olema võtmesammas Euroopa Liidu poolt kasutatavatest sanktsioonidest ning äh, praegu võib öelda, et kahe tuhande kümnenda aasta kaks presidendikandidaati äh, on juba mm, selliselt, äh, sellisel määral sanktsioneeritud. täna on härrad Bevtiev, Tšiitš ja Ternavivski olnud seotud ähm, selliste sanktsioonidega. endiselt on poliitilisi poliitvange, kes on endiselt ähm, vanglates ning mustas nimekirjas on veel palju inimesi, kes ähm, režiimiga koostööd on teinud. mis puudutab äh, poliitilist mm, olukorda, siis mustas nimekirjas olevate inimeste arv võiks tulevikus suureneda Äh, aga me sellest äh, käesolevas uuringus ei rääkinud. mis puudutab Euroopa Liidu äh, abi ja toetust vabakonnale Valgevenes, siis see töö peaks jätkuma ning äh, üks võtme edufaktoritest võiks olla äh, sihipäraste sanktsioonide äh, jätkumine Euroopa Liidu poolt, see peaks olema suunatud äriliidile ning ka valitsusele ja režiimilähedastele inimestele, nii et vähendada sanktsioonide mõju üldisele ta-, tavainimestele sihipäraste sanktsioonide mõju sõltub Euroopa Liidu pühendumusest ja teatud liikmesriikide pühendumusest selliseid eh, sanktsioone rakendada Valgevenele. Eh, siin ma pean silmas eh, konkreetselt Sloveeniat ning nende positsiooni konkreetsete äriliidi esindajatele sanktsioonide rakendamisest, kuna Sloveenial on ärihuvid Valgevene suunal ning härra Tšiši ettevõte oli ka nende huvidega seotud. suur tänu ja ootan teie küsimusi kui te tahate kuulda veel detaile, siis äh, teen seda hea meelega. suur tänu. suur tänu, et andsite võimaluse siin äh, rääkida täna Valgevenest see arutelu tuleb väga tähtsal ajahetkel pärast seda, kui meil on olnud Euroopa Liidu Valgevene suhetes päris äh, tihe kevad ja meil on äh, väga tähtsad verstapostid meie ees, nagu näiteks Valgevenes toimuvad parlamendivalimised septembrikuus ja iga-aastane ähm, ähm, sanktsioonide aruanne oktoobrikuus me näeme, et äh, olukord halveneb Valgevenes, eriti inimõiguste ja õigusriigi ning demokraatlike põhimõtete osas ja me näeme, et ka poliitiline vangistamine jätkub. selle aasta esimesel kolmel kuul oli näha Euroopa Liidu suunatud sanktsioonide Äh, vastuvõtmise suurenemist, nõukogu võttis vastu otsused, millega laiendati kriteeriumeid äh, sanktsioonide pealepanemiseks. selleks, et meil oleks võimalik äh, ärihuvisid, nendele ärihuvidele keskenduda, mis on režiimile väga lähedal kahe tuhande kümnenda aasta septembrikuu sündmused äh, tõid väga selgelt välja, et on teatud inimesi, mis on režiimil väga lähedal ja toetavad režiimi ja et on väga palju juhtumeid, kus inimõigusi rikutakse. sellepärast äh, lisaks juba olemasolevatele reisitõketele ja relvaembargole oli meil võimalik äh, laiendada nende inimeste arvu, kellele äh, kehtib reisitõke ja esimest korda oli meil võimalik ka teatud ärieliidi sanktsioonid sisse viia. nii nagu me praegu just äh, kuulsime ka proua Korsteljeva raporti soovitustest. kahekümne kaheksandal märtsil äh, välisüldasjade nõukogu võttis vastu konkreetsed otsused, tegemist oli kõige ähm, Äh, rängemate otsustega, mis praegu Valgevene vastu olid vastu võetud, me panime ähm, reisitõkked kaheteistkümnele inimesele, härra Ternovskile ja kahekümne üheksale ettevõttele, mis äh, lisati siis musta nimekirja no see loomulikult, need äh, läbirääkimised liikmesriikide vahel olid pingelised, sellepärast et sanktsioonidel on ka konkreetsed majanduslikud mõjud nii mitmelegi liikmesriigile aga need ei ole erinevad ähm, meetmed, kui me vaatame neid sanktsioone, mis on Süüriale ja Iraanile peale pandud. lisaks härra Pevtsevile lisati musta nimekirju veel teised ärieliidi esindajad ja ettevõtted, mis, millel on selged isiklikud huvid režiimi püsimajäämises ja samal ajal, nii nagu ka proua Korestelljeva raportis välja öeldi, nõukogu sihipäraste sanktsioonide eesmärgiks on vähendada negatiivset mõju Valgevene elanikkonnale üleüldiselt. see oli ka üks soovitusi, mis tuli välja äh, mõjuhinnangust. võib-olla on see küll paradoksaalne olukord, aga ma tahaksin seda veel kord toonitada, et äh, me ei ole veel sanktsioone peale pannud ja samal ajal eksport Valgevenest on tõusnud kuuskümmend üheksa protsenti võrreldes eelmise aastaga. ja on täiesti selge, et meil praegusel hetkel ei ole ka kaubandusega embargot, vaid on pigem sihipärased sanktsioonid kahe tuhande üheteistkümnenda aasta jaanuaris pärast pooleteistaastast läbirääkimisi Välisasjade Nõukogu uuendas sihipäraseid sanktsioone nii teatud eraisingutele kui ka neljakümne kolmele ettevõttele. samal ajal olukord Valgevenes on pidevalt halvenenud, kuid oleks vale sellest olukorrast äh, järeldada, et sihipärased sanktsioonid ei ole olnud mõjusad, otse vastupidi. meie hinnangute kohaselt sihipärased sanktsioonid on olnud väga tähtsad otsuste vastuvõtmisele äh, Minskis ja me jätkame oma survet valitsusele ning sellega me panustame ka ka poliitiliste vangide vabastamisel viimastel aastatel on kakskümmend kolm neist vabastatud, kakskümmend üks neist äh, vabastati augusti-oktoobrikuu vahel kaks tuhat üksteist ja kaks tükki aprillikuus sellel aastal. märtsikuine nõukogu ütles, et sihipärased sanktsioonid jäävad äh, püsima, neid vaadatakse üle ja nõukogu äh, vaatab neid üle, mõjutamaks valitsust äh, ja seda tehakse nii kaua, kuni kõik poliitvangid on vabastatud. kui härra esimees lubab, siis ma lisaksin veel paari sõnaga märkusi meie üleüldiste suhete kohta Valgevenega. aprillikuus äh, Sannikov ja Bondarenko, väga tuntud poliitvangid, äh, vabastati, tegemist oli väga hea uudisega ja pärast seda pöördus ka meie suursaadik tagasi Minskisse, see ei olnud nüüd seotud äh, vangide vabastamisega. see ei olnud seotud ka äh, Valgevene üldise aruandega, mis võeti vastu vaid lihtsalt sellepärast, et liikmesriigid tegid koordineeritud koostööd ja positiivsed arengud maikuust on tegelikult praegusel hetkel vähendanud pingeid meie kahepoolsetes suhetes ja avanud uusi võimalusi ning neid uusi võimalusi tuleb ära kasutada. Minsk peab seda tegema. meil on terve rida valdkondi, mis tekitavad muret. viimastel nädalatel nägime me jällegi, et äh, tsiviilühiskonna ja vabaühenduste esindajaid on hakatud taga kiusama. Neid on vangistatud, me näeme, äh, et proua, vabandust, härra Barvjenkov äh, vabastati küll, aga ta oli pool aastat vangis meil on ka seadus, mis puudutab KGB ohvrit, ohvitsere äh, ja nad võivad äh, murda sisse teiste inimeste kodudesse ööl kui päeval, mitte mingit piiranguid sellele ei ole, tegemist on tõesti väga murettekitava arenguga. me loodame, et Belgia, vabandust, <laughs> Valgevene ametivõimud teevad kõik selleks, et äh, poliitvangid äh, vabastada. kui seda ei tehta, ei ole meil ka võimalust sanktsioone lõdvendada me teeme ka edasisi samme selleks, et tagada võrdsed võimalused ja peetaks kinni Euroopa Liidu standarditest tulevastel pres-, äh, parlamendivalimistel. praegusel hetkel aga mingeid muudatusi pole näha. Sannikovi ja Pantarenko vabastamine tegelikult ei ole praegusel hetkel mingit pööret Äh, toonud ja palju on ikka veel Minski värava poolel. Euroopa Liit ei ole valmis poliitvangide üle mingit lehmakauplemist pidama, kõik nad tuleb vabandada ja inimeste ähm, kodanikuõigused tuleb äh, uuesti sisse viia. kui seda ei tehta, siis Euroopa Liit jätkab oma piiravate sanktsioonidega ka Euroopa Parlamendi raportis tuuakse välja soovitused kodanikuvabaduste tagamiseks. esiteks viisalihtsustussüsteem. viimase kahe aasta jooksul komisjon on pakkunud Valgevenele välja, et võiks alustada läbirääkimisi viisavabastuste äh, osas selleks, et äh, kodanikud võiksid sellest kasu lõigata. tavaliselt on tegemist väga atraktiivse peibutusega meie partneritele, kuid me ei ole sellele ettepanekule siiamaani mitte mingit ametlikku vastust olnud. kuid me oleme ametlikust kontekstist aru saanud, et Minsk ei soovi oma kodanikele äh, tagada viisavabadust niikaua, kui on kakssada nelikümmend kolm ametnikku, kes on mustas nimekirjas Euroopa Liidu poolt me soovime siiski viisajuhiste läbirääkimisi jätkata selleks, et tagada viisavabadus. peale selle me alustasime ka dialoogi Valgevene tsiviilühiskonnaga, tagamaks Valgevene kaasajastamise ja parandada suhteid Euroopa Liiduga. tegemist on väga algatus, väga hea uue algatusega, millele ka kaasatakse erinevad osapooled ning me üritame tõesti väga paljud erinevad tegevusvaldkonnad ja po poliitikareformid sellesse algatusse kaasata. me panustame Valgevene osalejate teadmistele ning äh, me oleme ka korraldanud temaatilisi seminare selles küsimuses, esimene nendest puudutas erastamist ja me oleme ka oma abi kodanikuühiskonnale suurendanud selleks, et tulla välja patiseisust ja vähendada meie suhete halvenemise ohtu. suur tänu! Hvala lepa eh, za zanimivo eh, eh, in potrebno poročilo suur tänu selle huvitava sõnavõtu eest, ütleb härra Pedele mina ei esinda küll Sloveenia valitsust, kuid kui siin nimetati Sloveeniat, siis tekib minul huvi selle vastu, kuidas see lugu lõppes, mis seal edasi sai. Te ütlesite, proua Korosleva, et Sloveenial on strateegilised huvid. nii palju, kui mina tean, siis rahvusvahelistel pakkumistel osalesid mitmed riigid ning Sloveenia võitis hankekonkursi ning äh, minu meelest ei ole Sloveenia äh, küll avaldanud selgelt äh, midagi selle vastu, mis puudutab sanktsioone, kuid see asi on lahtine ja ma tahaksin tõesti teada, mis seal nüüd edasi on toimunud, aitäh Well, thank you very much for your question uh.... suur tänu selle küsimuse eest. vähemalt eh, nii palju, kui mina aru sain ja, ja selle põhjal, mis meedias kirjutatakse, siis eh, esimest korda, kui sanktsioonidest eh, Juritšiši vastu räägiti Euroopa Komisjonis, siis Sloveenia oli sanktsioonide vastu räägiti mit-, ühest konkreetsest investeerimisprojektist, mis eeloleval aastal pidi ellu viidama. see puudutas Kompinski hotelli ehitamist ning seal olla olnud seotud ka Sloveenia äripartnerid. nii et Juritšiš on selle projekti algataja ja oodati, et allhanke korras äh, selle projekti elluviimine suunatakse äh, Sloveenia ettevõtetele. see vastuseis oli meie jaoks üllatus, sellepärast et äh, kui arvestada praegu sihipäraste sanktsioonide elluviimist teatud ettevõtjate vastu. kogu projekt oli juba käivitunud, meil olid siin juba mitmed näited, kuidas sihipäraselt sanktsioone rakendati Jurishishi kui teiste vastu. aga nüüd äh, mõningad äh, ettevõtjad äh, sanktsioonide osaliseks ei saanud. kui ma sain Sloveenia valitsuse vastusest õigesti aru, siis te tahtsite väga olulist eh, konkreetsete sanktsioonide rakendamise mõju uurimist teatud inimeste vastu ning te tahtsite ka Juritšiši seotuse tõendeid näha, et Juritšiš on seotud Valgevene režiimiga äh, ning põhjaliku uurimistegevuse tulemuste põhjal äh, olite te nõus kaaluma siipäraste sanktsioonide rakendamise mm, võimalikkust Juri Tšiši vastu. see juhtus äh, teisel läbirääkimiste voorul ning äh, pärast seda, kui tõendid tema seotuse kohta režiimiga olid selgunud, olite te nõus Juri Tšiši vastu taassanktsioone kaaluma? ja tänk veel. kolleeg Belder, palun. Wat eh, verlaat binnenkwam, eh, maar het eh, onderwerp Wit-Rusland gaat me erg aan het hart. tulin. vabandust, et ma siia hiljaks jäin, aga mind huvitab see küsimus väga. Viktor Matilovitši küsimus, Valgevene kirjanik on tema ja see ähm, pilt Äh, mille tema on andnud julgeolekuteenistuste surve kohta riigis äh, äh, nende kodanike vastu, kes julgevad oma häält tõsta, on väga õudne ja ma tahaksin teada, mida on võimalik teha selleks, et Belgia, vabandust, Valgevene ametivõimud oma kodanikke niimoodi ei kohtleks. need äh, äh, meetmed, mida internetis kasutatakse, näiteks internetti kasutatakse praegu väga palju selleks, et äh, kodanikud ja kirjanikud ei avaldaks artikleid oma nime all, selleks et hiljem ei oleks neid võimalik vastutavaks teha nende sõnade eest. ametivõimud äh, äh, kirjutavad äh, inimestele, kodanikele ette, mida nad peaksid mõtlema. ja me nägime ühe Berliini kirjaniku teksti Valgevene kohta, tema praegu ootab, et mis sanktsioonid teda nüüd ootavad, nii et äh, nii et mida te ütlete nende meetmete kohta, mida kasutavad äh, Valgevene ametivõimud ja eriti nende julgeolekuteenistus? rohkem keegi sõna vist ei taha saada, kolleeg Paletskis on teel lennujaamast siia, nii et ka tema ei jõudnud õigeks ajaks kohale, härra Pelder oli julge, sellepärast et hollandlastel ei ole ka jalgpallis enam midagi kaitsta härra Viigand siis äkki? kas teie soovite veel paar sõna sekka öelda või proua Koresteljuva? lihtsalt nii palju, et äh, need meetmed, mida härra Pelder siin mainis, valmistavad meile suurt muret ja meie kolleegid Minskis on masendunud, kui nad näevad, kuidas see ähm, surveavaldamismasin töötab ja tihti ka diplomaate kiusatakse taga, noh seda muidugi ei saa võrrelda sellega, mis toimub tavakodanikega äh,, ja teiselt poolt on näha seda väga aktiivset kodanikuühiskonda, mis on pühendunud ja millel on väga selge kujutis tulevikust, sellest, milliseid reforme on vaja nii poliitilisel kui ka majanduslikul tasandil ja väga suure huviga me jälgime seda, et see kodanikuühiskond ja väga paljud opositsiooni esindajad soovivad Euroopaga koostööd teha nende hädavajalike sammude tegemiseks, tulemaks välja sellest äh, tupikseisust äh, selleks, et tagada, et tõesti viiakse läbi ka tõeline erastamine äh, selles riigis, et õigusriik saaks juurduda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 ütlevad ka, et meil on vaja ka kodaniku esindaja, vabandust, valitsuse esindajat tagada, sellepärast et meil on vaja ka neid inimesi, kes eh, saavad nendest asjadest aru ja meil on tähtis, et ministeeriumid teeksid meie kõigiga koostööd tuleviku nimel. ja sellepärast see dialoog on meie jaoks tähtis ka tulevikus ja me kavatseme seda jätkata ekspertide tasandil, kaasata ministeeriumite esindajad eh, selleks, et eh, need puudused kõrvaldada ja me tõesti ei ähm, kavatse oma püüdlusi lõpetada, vaid pigem me jätkame seda koostööd. suur tänu ja tuleme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde. vabandust, või proua Kosteljova siiski, aga ma tahaksin siiski proua Kosteljovale öelda, et me kuulasime suure murega ära tema ettekande ja me tõesti hindame teie tööd, kogu seda tööd, mis on siin tehtud, nii et äh, me tõesti ei saa nõustuda sellega, mis seal toimub ja see on meile ka täiesti selge, seda näitab ka see surve, mida avaldatakse, me näeme tõesti, mida äh, Valgevenes surve all tehakse, ajakirjandusvabadust enam ei ole täielikult tagatud nii et äh, see surve tegelikult on nüüd ka riigile endale suureks koormaks osutunud ja me tõesti ka sellepärast julgustame teil oma tööd, julgustame teid oma tööd jätkama. ja nüüd olukord Ukrainas ja milline on olukord ja väljavaated Euroopa Liidu Ukraina assotsieerimislepingu sõlmimise osas Äh, me näeme, et ka siin on probleeme poliitvangidega, nii et ka jällegi suund on sama, isegi kui probleem võib-olla päris samasugune pole, nii et äkki kolleeg Viigand võib meile anda väikese ülevaate olukorrast. härra Tännok aga sooviks siiski sissejuhatuse teha sellesse arutelusse, lisab härra Prokk kas on tõesti tõsi see, et mitte ühtegi meie Poola kolleegi ei ole, härra Kovalit ei ole kohal, ka teisi Poola kolleege pole kohal. tundub, et Varssavi lennujaam on kinni pandud. Charles. Uh, uh, äh, härra esimees, äh, kahjuks äh, ei ole minu kolleeg kohale jõudnud, ilmselt on ta kusagil liiklusummikus äh, päris kindel pole, aga ta on teil. Mm, aga vahepealsel ajal palus ta mul küsida mitmeid küsimusi äh, härra Viigeldi käest äh, tema enda poolt. Äh, loen need ette. sain need tõepoolest ainult paar minutit tagasi, aga tahaksime siis kuulda teie käest täpselt, härra Viiland, kuidas on praegu olukord äh, Euroopa Liidu Ukraina assotsieerimislepinguga, millised on tehnilised edusammud, mida oodatakse, mida nõukogu äh, kuidas äh, seostab praegu nõukogu assotsi-, assotsieerimislepingu tänast olukorda ning Julia Timošenko olukorda, äh, mida on vaja teha selleks, et leping allkirjastada Äh, aga mida teha siis, äh, kui Ukraina ei täida tingimusi, kas siis lükatakse assotsieerimislepingu mm, sõlmimine edasi, äh, kas tänane partnerlus ja koostööinstrument jätkub sellisel moel, sellisel juhul, kuidas Euroopa Parlament on kaasatud sellesse protsessi, sealhulgas ka milline on parlamendi ligipääs lepingu tekstile kuidas pärast liikmesriikide poolt allkirjastamist seda lepingut rakendama hakatakse ning millist osa soovitustest on Ukraina arvestanud või rakendanud? ja millised on edasiminekud järgnevate kuude jooksul selles osas? siin mõningad küsimused siis professor Kutko poolt praegu teile siin järelemõtlemiseks ja vastamiseks suur tänu, härra Viigand! Eh, suur tänu, härra esimees, suur tänu, härra Tannak, nende väga paljude küsimuste eest. ma pole päris kindel, kas ma olen võimeline ka kõikidele nendele küsimustele vastuse andma, see sõltub väga palju arengutest Ukrainas järgnevatel kuudel ja ka nendest otsustest, mida on võimalik siis teha pärast nende arengute ilmsiks tulengut. pärast eelmisel nädalal Strasbourgis toimunud parlamentaarse koostöökomisjoni koosolekut, kus olid äh, kohal äh, nii volinik Füüle kui ka härra Popovstovski, härra Popovski ja ka Ukraina Raada esindajad. on väga ähm, tore see, et Välisasjade Komisjon jällegi tegeleb Ukraina küsimusega väga hea on teada, et rahvasaadikuid huvitavad Ukraina Euroopa Liidu äh, suhted äh, ja eelmisel nädalal käis ka terve rida saadikuid Ukrainas kohal. samamoodi on tähtis ka härra Schulzi algatus, enne kui ta kohtus äh, maikuus Ukraina peaministri Azorovi, Azaroviga ja ka kunagine Euroopa Parlamendi president Pat Cox äh, kohtus Aleksandr Kvasnevskiga selleks, et äh, rääkida Julia Tomašenko kohtuprotsessist. Euroopa Parlamendi taotluse äh, kohaselt välisteenistus äh, toetab seda algatust ja me teame ka seda võimalust, et meil oleks võimalik Juri Litšenko ja Valeri Vašenko juhtumit kaasata ja seda ja ka kunagise välisministri Filitšuki juhtum. selleks, et kõiki kohtuprotsesse oleks võimalik korralikult jälgida. enne kui ma vastan teie küsimustele, härra Tännok, tahaksin veel kord vaadata olukorda Ukrainas nii, nagu see praegu on rääkida sellest, millised on väljavaated assotsieerimislepingu sõlmimiseks. enne maikuu koostöönõukogu toimimist oli meil Euroopa kahekümne seitsme välisministriga arutelu äh, meie poliitika kohta Ukraina suhtes. ja otse loomulikult Euroopa Parlament võttis vastu uue resolutsiooni olukorra kohta Ukrainas, seda, seda kahekümne neljandal mail. samal ajal aga Ukraina samm-sammult on nüüd äh, sisenemas valimiskampaaniasse. oktoobrikuised äh, valimised on lakmustestid meie jaoks selleks, et hinnata äh, ametivõimude valmidust äh, viima läbi valimisi rahvusvaheliste standarditega kooskõlas. Nad on ko-, kutsunud nii palju vaatlejaid kui võimalik OECD-st ja ka teistest organisatsioonidest ja me peaksime seda võimalust äh, ka sajaprotsendiliselt ära kasutama selleks, et olla, äh, selleks, et meil oleks võimalik hinnata nende valimiste vabadust ja ausust äh, mitte ainult valimiste päeval, vaid ka enne seda tahaksin veel kord äh, korrata Euroopa Liidu pühendumust äh, parandamaks suhteid Ukrainaga. ma arvan, et kõik institutsioonid äh, on ühel meelel selles osas. assotsieerimisleping, mis kolmekümnendal 30 Ähm, mille üle läbirääkimisi kolmekümnendal märtsil alustati, äh, aitab meil poliitiliselt ja majanduslikult Ukrainat kaasata Euroopa Liitu ja ei ava mitte ainult uusi majanduslikke võimalusi, vaid ka on tähtsaks hoovaks äh, reformiprotsessis. sellel on suur mõju Ukraina ühiskonnale ja majandusele, kui seda ka rakendatakse õigesti läbirääkijad mõlemal pool äh, töötasid välja kõige ambitsioonikama teksti, lepinguteksti, mida Euroopa Liit kunagi on kolmanda riigiga välja töötanud, räägitakse ühiste väärtuste jagamist ja selle kõrval tuleks äh, suurendada ka kauplemisvõimalusi selleks, et äh, üle võtta ka Euroopa Liidu õigustikku ja teha koostööd kõikide institutsioonidega ning tõsta valitsuse standardeid. sellest tulenevalt, mida me ootame Ukrainalt selleks, et meil oleks võimalik ka seda lepingut töötama panna, on esiteks see, et töötataks välja konkreetne strateegia selle suvalise kohtupidamise vastu võitlemiseks. Timošenko ja teised kohtujuhtumid näitavad seda ja selliste juhtumite kordumist tuleks välja vältida. teiseks äh, tuleb äh, läbi viia parlamendivalimised vastavalt rahvusvahelistele äh, standarditele ja tuleb tagasi tulla nende reformide läbiviimise juurde, mis on takerdunud. seda on ka Euroopa Liidu, Ukraina äh, lähenemisalgatus äh, nõudnud. see algatus on väga tähtis selleks, et äh, assotsieerimislepingut rakendama hakata. mõeldes nüüd poliitilise ja majandusliku integreerimise peale, Euroopa Liit jälgib väga täpselt arenguid, sisemisi arenguid meie naaberriigis, eriti need seitse kohtuprotsessi endiste valitsusliikmete vastu, Timošenko kaasus samamoodi nagu ka äh, Vlitšenko, kunagise siseministri äh, Ivašenko ja Filitšuki juhtumid äh, on meie huvi keskmes, nad kõik on praegu vangistatud. Euroopa Liidul on ambitsioonikad plaanid suheteks Ukrainaga ja väga tähtis on jätkata keskendunud dialoogi Kiieviga on teatud küsimusi ja valdkondi, mille puhul me arvame, et me oleme tegemas edusamme. me töötame edasi ka äh, avaliku sektori äh, haldusreformi äh, ja avaliku sektori rahastusreformi me räägime ka kohtuvõimu reformist ja äh, äriõhkkonna parandamisest. Ukraina on avatud äh, ka äh, gaasitranspordi arutelu uuesti avastamiseks, samamoodi nagu ka naftogassi aruteluks. tuleb Ukraina gaasijuhtmeid uuendada ja peale selle on veel ka teisi valdkondi, kus me teeme koostööd, samamoodi nagu ka meie viisa lihtsustus, viisasüsteemi lihtsustuskava mis hoiab ka tegelikult meie suhteid Ukrainaga elus, on ka haridusküsimused, kodanikuühiskonna toetamine, transpordivaldkond, kus me oleme teinud edusamme. jah, otse loomulikult meil on võimalik veel ka edasi minna ja me võime ka palju sügavamat koostööd teha paljudes valdkondades, kuid võtmetähtsusega sammud, mida ma ka mainisin, on tõesti parlamendivalimised ja see äh, suvast juhitud kohtuprotsesside lõppemine ükskõik, mida nüüd valimised ja reformid endaga kaasa ei too, me ootame Ukrainalt äh, tegutsemist, meile ei piisa selgitustest. Timošenko, Lutsenko, Ivašenko ja teised, teiste kohtuprotsessid ei ole olnud läbipaistvad ja, ja äh, ausad äh,, seal oli kaasatud Äh, väga palju erapoolikust ja ei olnud võimalik äh, tagada kohtualustele korralikku kaitset. siin ei ole tegemist mitte ainult poliitilise eliidi küsimusega, vaid süstemaatilise probleemiga. kohtu äh, otsused oleks vaja üle vaadata, neid on ikka veel võimalik üle vaadata ja seda on võimalik teha koostöös Euroopa Nõukoguga. ja kaitse kohtualuseid ei peaks hoidma äh, vangistuses niikaua, kuni need äh, otsused ei ole jõustunud. proua Timošenkole tuleb tagada ähm, arstiabi, see oli ka nüüd see, et ta haiglasse saadeti, on väga tähtis vaesamm, kuid see ei ole siiski veel selle küsimuse lõpplahenduseks. meil on ka väga hea meel, et vastu võeti uus kriminaalmenetluse kord selleks, et tagada ausat kohtupidamist, õiglast kohtupidamist ja tulevikus peavad äh, kohtuprotsessid ka sellest kohtumenetluse korrast kinni pidama meil on väga hea meel, et võeti vastu ka seadusi, millega on võimalik rakendada seda uut kohtumenetlusseadust äh, kus on paika pandud ka peaprokuröri selged äh, kohustused ja sellega tegelikult täideti neid soovitusi, mida andis Veneetsia komisjon. ükskõik, milline on õhkkond Ukrainas, äh, nende reformide läbiviimiseks on vaja kõike, kõikide poolte poolehoidu, sellepärast et tegemist on süstemaatilise probleemiga ning Ukraina kodanikud äh, kõik võidavad sellest, kui see kohtusüsteemi reform ka täielikult ellu viiakse. nüüd need spetsiifilised küsimused assotsieerimislepingu kohta. ma ei saa sinna juurde minna, enne kui ma ei maini neid äh, erilisi suhteid peaprokuröri kontoris ka ÜRO on öelnud, et äh, sellega on probleeme ja volinik Füüle eelmisel, vabandust, eelmisel nädalal ütles, et ka meedias äh, peetud kohtuprotsess ei ole aus, õiglane kohtuprotsess ja me jälgime väga täpselt, mis äh, seal toimub ja Euroopa Inimõiguste kohus peab ka vastu võtma oma otsused nendes küsimustes ja me jälgime seda väga täpselt. Euroopa Parlament vastavalt väliskomisjoni äh, raportile on nõudnud ka tehnilise töö tegemist assotsieerimislepingu osas ja mul on väga hea meel teile esitleda assotsieerimislepingu esialgset sõnastust ja ma võin teile kinnitada, et äh, nii tehniline kui ka juriidiline läbivaatus selle konsolideeritud teksti osas jätkub. siin on umbes tuhat kakssada lehekülge mis on nüüd meie laudadele jõudnud ja tegemist on, nagu juba öeldud, ühe kõige suuremate eesmärkidega ja kõige komplekssema lepinguga, mida Euroopa Liit on ühegi kolmanda riigiga varem sõlminud. me ei taha, et sellele lepingule pühendatud aeg oleks raisatud aeg, see leping tuleks alla kirjutada, sest sellega oleks võimalik äh, äh, anda reformi hoogu Ukrainale, see oleks hea Ukrainale, Euroopa Liidule ja ka Euroopa Liidu idanaaberlusele. kuid meil tuleb selgeks teha, et kui otsustatakse, otsustatakse assotsieerimislepingule alla kirjutada, siis seda teeb nõukogu ja arvestab nende kriteeriumidega, mida ma eelnevalt teile selgitasin parlamendivalimised, äh, juhusel põhineva kohtuprotsesside lõppemine ja reformipüüdlused. välisteenistus koostöös komisjoniga on teinud äh, esimese ettepaneku ja kui tehnilised küsimused on lahendatud, viime me läbi tingimuste hinnangu ja nõukogu on see, mis siis peab võtma vastu otsuse, kas meil on võimalik ka tõesti sellele lepingule alla kirjutada. ja nagu te võib-olla juba arvate ähm,, meeleolud nõukogus ajakava osas ei ole praegusel hetkel väga selged ja see sõltub arengutest Ukrainas. kui need kolm sammu on tehtud, mida ma eelnevalt selgitasin, ja kui me näeme, et on olemas ka konstruktiivne õhkkond, siis me teeme ettepaneku lepingule alla kirjutada. Ukraina on aru saanud, et lepingut ei kirjutata alla kohe kindlasti mitte enne parlamendivalimisi väliskomisjon on alati toetanud äh, õigusriigi põhimõtetest kinnipidamist ja demokraatia arendamist Ukrainas, samamoodi nagu ka Ukraina püüdlusi liitumaks Euroopa Liiduga. ma loodan, et meil on võimalik äh, ka jätkata koostööd Ukrainaga sellel teel, kuid väga palju sõltub arengutest Kiievis, äh, väga palju sõltub Kiievi otsustest selles osas, kui kaugele me saame minna. suur tänu, härra Viigand! meil on väga vähe aega, sellepärast äh, kuulaksime ära kolm sõnavõttu. kõigepealt saab sõna härra raportöör, ma arvan, või mis te arvate? sellepärast härra Nikutko kõigepealt. Uh, thank, thank you. First, let me uh... suur tänu tänaksin kõigepealt äh, hea meelega härra Viigendit, äh, et ta oli nõus äh, tulema meiega kohtuma ning jagama oma teadmisi sellel teemal, mis on aina rahvusvahelisemaks muutunud. ja ma võin öelda, et kui me nende soovituste kallal hakkasime tööle, olime me väga lootusrikkad, sest me lootsime ja noh, tegelikult oleme ka praegu lootusrikkad et äh, Ukraina jaoks on need probleemid vaja lahendada, see on väga oluline nii Ukraina enda jaoks kui ka Euroopa Liidu jaoks. ning äh, mõlema poole jaoks on vaja ka, äh, on oluline sõlmida assotsieerimisleping, et Ukraina saaks lõpuks demokraatlike riikide kogukonna osaks Äh, loomulikult need äh, lootused trambiti viimastel kuudel täielikult jalge alla ja äh, seepärast olin ma ka uudishimulik, et millised on siis, milline on asjade tänane seis ja kui palju saame me loota, et edusamme tehakse tulevikus arvestades, et see tekst on äh, tuhat kakssada lehekülge pikk, siis äh, ei ole imeks panna, et äh, selle teksti sees on osi, mis annavad meile ülevaate ka edusammudest. aga te olete ka oma sõnavõtus öelnud, et äh, osaline kohtupidamine äh, ja struktuursed reformid, mis on takistatud, on ju õigusriigi ühed põhilised osad. ja seetõttu jääb mulle mulje, et kõik need edusammud, mille teie olete esile toonud, tegelikult ei ole tulnud äh, sellest ajast, kui me hakkasime assotsieerimislepingust rääkima, vaid need positiivsed edusammud on äh, olnud äh, olulised võrreldes äh, halvenenud olukorraga, mis viimaste kuude jooksul on, on veelgi hullemaks muutunud. nii et väga väga oluliselt võitlesite kõrvale, te ei rääkinud ajaraamistikust, äh, aga minu arust oleks teretulnud ka see, kui me saaksime teavet konkreetsest ajakavast ning äh, sellest, kui palju Euroopa poliitikutel ja Euroopa Parlamendil on võimendus, äh, võimalust siin asjade kiirendamiseks. meie huvides loomulikult ei ole see, et olukord Ukrainas aina halveneb ja ma loodan, et me saame selles osas koostööd teha, aitäh! ja, aitäh, härra esimees, ütleb härra Kaaler härra Viigand, ma jagan teie arvamust, mis puudutab kohtusüsteemi ning nüüd ka valimiseelseid protsesse valimised saavad tõepoolest lakmustestiks, mis näitavad, kas Ukraina liigub õiges suunas. ma toetan ka seda, et on uus kriminaalprotsessi koodeks, kuid see võtab sellegipoolest me peame arvestama sellega, et kohtusüsteemis osalejad saavad veel poliitikutelt juhiseid ning seni, kuni see niimoodi on, ei ole paberi peal koodeks kui palju väärt eile ma kuulsin uudiseid Lvovis, oli, ma ei olnud tervet päeva staadionil, vaid ma kohtusin ka opositsiooni esindajatega ning nad rääkisid mulle muuhulgas ka seda, mis on tegelikult nagunii ilmne, et äh, on juba näha äh, mitte ainult Lvovis, vaid ka Harkovis seda, et potentsiaalseid opositsiooniparteide kandidaate juba ennetavalt püütakse äh, kriminaalmenetlustesse kaasata, püütakse neid valimistest eemal hoida, nii et need mängud, mis meil ees seisavad, need juba, nendes on juba märke näha eh, ning me peame sellele tähelepanu pöörama. Eh, mis puudutab Krasnevskit ja Koksi, siis eh, tuleb öelda, et mulle meeldis, kui härra Krasnevski oleks veidi tagasihoidlikum oma väljend-, asutustes ei ole tema ülesanne avalikkuse ees spekulatsioonidega esineda ning ta peaks tagasi hoidma ka rahv-, Euroopa Rahvapartei kritiseerimisega, sest just see partei on teda toetanud ning ta on osanud väga hästi end poliitilistest olukordadest läbi manipuleerida ning kasutada ka oligarhide toetust ning niisugused inimesed, kui nad kritiseerivad nüüd inimesi Euroopa ja parteisid Euroopa äh, Liidus, äh, ma leian, et nemad peaksid pigemini oma suu kinni hoidma äh, ning ma ei pea võimalikuks seda, et toimuvad vabad ja demokraatlikud valimised, kui opositsioonijuhid istuvad vangis eh, ning eh, samuti eh, tuleb pöörata tähelepanu ka Višnevski juhtumile, aitäh. möchte Ihnen nochmal bedanken, dass Sie mit Frau Harms, glaube ich, in der vorigen Woche sehr mutig für. mul on hea meel, kui meil on õnnestunud nüüd möödunud nädalatel midagigi ära teha selleks, et tugevdada demokraatiat Ukrainas härra Schulz jätkab. mul on hea meel eh, selle üle, eh, et Euroopa Liidu poliitika Ukraina suunal on jät-, on sidus eh, ning mm, mul oli ka võimalus rääkida Julia Timošenkoga kaks ja pool tundi ning ma püüdsin kohtuda ka peaminister Azaroviga ning eh, ma, eh, minu ülesanne on edastada eh, proua Timošenko tänu Euroopa Parlamendile toetuse eest, selgete solidaarsusavalduste eest ning selle eest, et Euroopa Parlament ja Rahvapartei fraktsioon toetasid selgelt teda ning me nägime ka Strasbourgis selgelt, et tegemist on selge toetusega sellele vaprale naisele, kes ka haigevoodist jätkab poliitilist võitlust eh, ning eh, valimisvõitluses seab opositsioon Julia Timošenko kahtlemata esim-, esikohale oma kandidaatide seas eh, ning juba ette võib öelda, et valimised, valimisprotsess saab olema ebaõiglane, siin on tegemist pistise andmisega, võltsimistega ning me meie Euroopa Liidus oleme kohustatud juba praegu äh, tundma muret äh, selle pärast, mis Ukrainas toitub, toimub, tegemist on selge võimuvõitlusega äh, ning president Janukovitšile umbusalduse avaldamine näitab ka selgelt seda, et et äh, tema partei ei saa ausate valimiste korral jätkata. Äh, proua Timošenko äh, tervis on hea, ta soovis tänada ka Saksa kantslerit, sest Charité haiglas hoolitseti tema eest hästi ning sealsed arstid töötasid välja tema jaoks spetsiaalse raviprogrammi ning vali-, hangiti ka kiiresti vajalikud meditsiinilised seadmed ta äh, on haiglas väga tugeva valve all, talle loomulikult avaldatakse tugeva psühholoogilist survet Ukraina poolt, et äh, tema äh, haigevoodi kohal on ka valvekaamerad ning niisugustes oludes loomulikult ei ole tervenemine kuigi hõlbus ma ei ole ka kuulnud, et haiglas keegi väga paraneks haigustest ning lisaks sellele on tema vastu ka laimukampaania käivitatud e, ning e, temast e, räägitakse mitmesuguseid laimujutte ning presidenti, kes, president ei saa tegelikult niisugust poliitikat jätkata, kuid arves-, arvates, et teda selle eest kunagi ei karistata ning kui me, kui ma rääkisin peaminister Azaroviga, siis jäi mulle mulje, et ta on juba seljaga vastu seina surutud, sest kui ta soovib vabalt, vaba tegutsemist ilma poliitiliste vabadusteta, siis loomulikult selline poliitika ei ole jätkusuutlik. me püüame leida lahendust ning ka tema on huvitatud sellest, et säilitada oma poliitiline nägu kui Timošenko armuandmise palve esitatakse presidendile, eh, siis eh, on eh, see samuti keeruline juhtum, sellepärast et ta tegelikult ju milleski süüdi ei ole ning samasugune saatus no, nagu Timošenkol on tegelikult väga paljudel Ukrainas ning Need, meil on ka selliseid juhtumeid, kus näiteks endine siseminister sai vanglas kummalisel kombel hepatiidi ning Ukrainas on väga kummalisi müstilisi haigestumisi, mis tabavad just opositsiooniliikmeid, niisiis parlamendi valimised on, miste puhul on tõepoolest kõige olulisem, mida meie saame teha, toetada suvalise, suvast lähtuva kohtusüsteemi ohvreid eh, ning eh, püüda toetada reformide läbiviimist. aitäh! Yes, thank you um,. Thank you very much for proua Cornelissen Äh, suur tänu selle informatsiooni eest, mida me saime äh, valikulise kohtupidamise üle Ukrainas. Äh, mulle teevad muret ka teised sündmused Ukrainas. nimelt kahekümnendal mail tegin, andsin endast kõik, mis minu võimuses, et esimeses Ukraina Kiievi geiparaadis osaleda. kaks peaorganisaatorit aga peksti läbi ja kogu üritus jäi ära nii et äh, tuleb välja, et kogunemisvabadust äh, Ukrainas mitte üks teps ei austata, kaheksakümmet äh, rahumeelset osalejat ei suudetud kaitsta kahesaja agressiivse äärmuslase vastu. ning veel üks aspekt, geidevastase propaganda seadust arutab praegu parlament ning viis aastat vabaduse kaotust on ette nähtud eh, kas või nendele, kes müüvad ajakirju või ajalehti, mis sisaldavad eh, informatsiooni homoseksuaalsuse osas. Eh, see loomulikult näitab, et valitsus ei austa neid põhivabadusi ja õigusi, mis meile on kallid, kogunemisvabadus, sõnavabadus ja nii edasi. kuidas nende teemadega tegeletakse teie arust?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 et selle suval põhineva kohtusüsteemi muutmine, nagu te seda väga diplomaatiliselt ütlesite, on väga tähtis. Kiefer Hofstad ja Hans von Pahlen, kes on liberaalide rahvusvahelise partei juht, olid ka Kiievis kohal ja nad, neil oli võimalik Proodimošenkoga kohtuda ning ka nemad nägid kui õudsetes tingimustes ta seal haiglas, vanglahaiglas on, nii et me tõesti toetame teid sajaprotsendiliselt. Well, thank you very much for your support. suur tänu äh, toetuse eest, ütleb härra Viigand meie lähenemisele ja mul on tunne, et äh, kõikidelt poliitiliselt fraktsioonidelt äh, ma seda toetust äh, tajun, sest loomulikult meie naabruspoliitika ja idapartnerluse väärtusepõhisus on see, mis võimaldab meil koostööd teha kõikide partneritega, kes tahavad püüelda Euroopa Liidu suunal ning tahavad meiega süvendatud koostööd kui äh, raportöör Egutko küsis, äh, millist mõjuvõimu või võimendusefekti äh, omab Euroopa Parlament, minu arust on teie mõjuvõim väga suur ja te kasutate seda juba, kuna teie järelevalvepilk on väga tugev sündmuste suhtes Ukrainas, sest paljud teist on ju kaasatud väga konkreetsete kontaktide näol, nii nagu härra esimees ja teised siin mainisid, aga kui me kunagi hiljem jõuame sellesse olukorda ja ma loodan, et me sinna jõuame, et nõukogu ähm, äh, algset rakendamist äh, kaaluks, see tähendab seda, et meil on vaja allkirjastada kõigepealt äh, see algne leping. ma tean, et kaubandusvolinik äh, on öelnud, et isegi kui lepingus ta praegu kirjas ei ole, siis ta peab nõu ka parlamendiga, enne kui sellist ettepanekut üldse nõukogule tegema läheb. kas minna edasi või mitte siis assotsi-, assotsieerumislepinguga. Mis puudutab ratifitseerimist, siis loomulikult aluslepingute järgi on teatud tingimused seatud selleks, ratifitseerimine on protsess, mis peaks kõigepealt käima läbi nii Euroopa Parlamendi kui ka rahvusparlamendid ja Ukraina pool teab väga hästi, et leping ei jõustu enne, kui poliitiline olukord oluliselt ei äh, muutu, enne kui meid ei suudeta veenda seda, selles, et äh, parlamendil Ukrainas on demokraatlikult valitud liit, liikmed ning kogu õiguslik ja poliitiline olukord on oluliselt paranenud. nüüd selleks, et lühidalt veel härra Kaaleri küsimustele vastata mis puudutab uut kriminaalmenetluse koodeksit, me ei ole saavutanud kõiki standardeid, kuid ilma sellise uue koodeksita on meil hoopis raske ning äh, nii nagu paljudes teistes Nõukogude Liidu lagunemise tagajärjel tekkinud riikides, äh, liigume me edasi äh, sammhaaval ning me peame loomulikult pöörama tähelepanu ka sellele, et koodeksit tõepoolest hakatakse ellu rakendama teil, aga teil on sel-, selgelt õigus, et praegu, kus prokurörid on on ikkagi poliitiliselt mõjutatavad, ei viida seda täielikult ellu ning esimesed testid loomulikult ka näitavad seda, kui kaugel selle protsessiga ollakse. ning nüüd lõpuks siis veel ka proua Kornelissini küsimus. praegu oleme me olukorras, kus vähemuste õigusi tõepoolest surutakse jalge alla Kiievis oleme näinud eriti häirivaid pilte sellest, kui teatud aktsioonid on saanud loa, nad peaksid toimuma, aga kurjategijad pööravad sündmused hoopis teisele teele ja politsei ei tee mitte midagi. ka meie kõrge esindaja Äh, tegi oma pressiteate ja ütles, et on selle olukorra üle mures. Äh, mis puudutab äh, diskrimineerimist üldiselt, siis viisa lihtsustusplaani osa on ka see üks tingimus, et Ukrainas peaks rakendatama õigusakte, mis vastavad rahvusvahelise kogukonna diskrimineerimisvastastele sätetele. Loomulikult on vaja väga palju poliitilist tahet, et neid sätteid rakendada. Moldovas oleme hiljuti näinud, kui palju võrdõiguslikkuse seaduse rakendamiseks on kulunud poliitilist kapitali, aga Moldova valitsusel on olnud julgust seda ellu viia äh, hoolimata sellest, et erinevad poliitilised ja ühiskondlikud jõud äh, on ujunud vastuvoolu. Ähm, me oleme näinud seda ka teistes äh, idariikides, kus äh, vähemuste õigusi on hakatud austama seoses viisalihtsustustingimustega aitäh, härra Viigand, suur tänu kõikidele kolleegidele selle arutelu eest, lubage ka minul teha paar kommentaari. Eh, ma sooviksin tänada eh, president Kops-, Koksi tagasihoidlikkuse eest eh, ning ma lähtun sellest, et menetlus hõlmab kogu mandaati, teiseks ma nõustun härra Viigandiga, nii nagu ka äh, kolleegid, et me oleme tõepoolest äärmiselt huvitatud sellest, äh, kuidas Ukraina äh, areng edasi liigub, me oleme huvitatud assotsieerimislepingu jõustumisest ning mis puudutab nõukogu, siis no, me püüame mõjutada neid ka omapoolsete resolutsioonide ja avaldustega. me näeme, et praegu on pall selgelt Ukraina väravas. ja see maa oskab palli mängida küll. ma sooviksin veel kord rõhutada seda, et äh, nii nagu härra Schultz juba ka ütles, see suvast lähtuv kohtumõistmine äh, on juba levinud piirkondlikul tasandil, me näeme seda äh, küsimus ei ole ainult proua Timošenkos, küsimus äh, on äh, ilmselgelt ka kohalikul tasandil ning äh, see puudutab ka kohapealseid kandidaate, inimese, inimesi survestatakse äh, ning kui keegi püüab opositsiooni toetada, eh, siis eh, talle juba avaldatakse ka vastavalt survet ning eh, meil tuleb selle reaalsust arvestades töötada. me peame aru saama sellest, et tegemist ei seisa vabade valimistega, kui lihtsalt puhtalt valimise päeval on kõik puhas ja korralik kui kandideerida ei saa opositsioonikandidaadid, eh, siis sellisel juhul ei ole tegemist vabade valimistega. ning eh, me ei tohi pöörata tähelepanu ainult valimispäevale, kus kõik võib olla väga puhas ja korrektne, eh, vaid meil tuleb selgelt pöörata tähelepanu ka sellele, mis toimub varem, me vaatleme olukorda ning me kindlasti oleme huvitatud sellest, et meie dokumendid võetakse vastu kiirmenetluse korras ning ma olen kindel, et me ei toeta mingil juhul Ukraina liikumist vales suunas. me oleme huvitatud sellest, et Ukraina inimestel läheks hästi ning Ukraina inimeste heaolu on meie südamel. härra Viigan, soovin teile teie töös edu ning äh, mul on hea meel selle üle, et te täna meile näitasite ja et te olete oma ülesannete kõrgusel, aitäh teile! <laughs>